okei okay,, friends uh,, then we start. head sõbrad, ütleb esinaine, alustame siis päevakorrapunktiga number seitse. ja ma annaksin siinkohal sõna meie raportöörile Maria Riinale, palun, teil on sõna. aitäh, lugupeetud proua esinaine. Euroopa Komisjoni ettepanek on iseenesest huvitav ja näiteks puudutab see siis seda, et hakatakse koguma statistikat kvaliteetse töö kohta, räägitakse sellest, milline on Euroopa Liidu äh, roll kestlikkuse arengus, räägitakse globaliseerumise plussidest ja miinustest Euroopa turul, defineeritakse majanduskasv ja skp, mille alusel siis statistilised andmed tulevad, ja räägitakse ka sellest, et inimesed peaksid olema võrdsed selles äh, raportis on äh, mitmeid muudatusettepanekuid, mille äh, kohta arvan, et võiksime esitada neli kompromissettepanekut. kõigepealt, mis puudutab regionaalset ja territoriaalset aspekti ja seda, et me peaksime arvesse võtma demograafilisi arenguid ja seda, et toimub linnastumine peaksime mõtlema ka sellele, et need regioonid, kus on väga vähe inimesi, peavad ikkagi kandma väga suuri kulutusi, mis ei ole kooskõlas nende rahvaarvuga. peale selle tahaksin teise kompromissina pakkuda seda, et võiks koguda ka statistikat eriti haavatavate rühmade kohta, need on siis puuetega inimesed äh, või vähemused kolmandaks oleks vaja lisainfot töötamise ja töötuse kohta ja selle kohta, millised on eelarvelised vahendid nende probleemidega tegelemiseks ning neljandaks konkurentsi, tootlikkuse ja töötingimuste omavahelised suhted, mille abil oleks võimalik hinnata seda, miks tekib majanduslik ebavõrdsus ja miks on osad inimesed, äh, peavad elama vaesuses. Need on neli teemat, mida pean kõige olulisemaks ja arvan, et nende alla saab koondada valdava osa välja pakutud muudatusettepanekutest. arvan ka, et meil on võimalik äh, leida nende kompromisside abil äh, kõiki rahuldav tulemus meie fraktsiooni jaoks, aitäh! Eh. suur tänu! ja nüüd annaksin sõna raportööridele. Eh, proua Lopez Fontanier, palun, teil on sõna. suur tänu! ma olen ka veendunud selles, et me saame eh, kindlasti ühele meelele, neljapäeval on meil esimene kohtumine ja põhimõtteliselt äh, olen ma nõus ka enamikuga esitatud äh, muudatusettepanekutest ma arvan, et me jõuame ka komisjoni ettepaneku osas kokkuleppele, ma arvan, et tegelikult on tegemist äh, üsna hea ettepanekuga ja aastaks kaks tuhat kakskümmend on komisjoni tegevuse prioriteedid minu arust väga hästi siin välja toodud. millega ma aga päri ei ole, on need seitseteist eesmärki selleks, et äh, äh, välja arendada mm, need süsteemid, ma ei tea, miks või kustkohast üldse võetakse need seitseteist eesmärki selle programmi väljaarendamiseks. Äh, aga olles seda öelnud, saan ma toetada täpselt seda kõike, mida eelkõneleja juba mainis. loomulikult on siin mõned aspektid, kus me ei ole võib-olla lõpuni päri, aga kokkuvõttes ilmselt lepime ikkagi kokku, aitäh. suur tänu, ütleb esinaine. ECR ja härra Kirge, kes aga ei ole saalis ja keegi teda ka ei asenda praegu, Alde nimel Äh, kolleeg Šambon samuti ei ole kohal. kas on keegi, kes peaks teda asendama? härra äh, Selemovitš ja proua Harkin seda ei tee, ei. selge, siis läheme kuue juurde, siin ei ole ka kedagi, ei ole esindajaks rohelised. kas äh, proua Zanovka, keda ei ole kohal, kas keegi asendab? ei. siis Dominic Martin ka teda pole. see tähendab seda, et meil jääb aega selleks, et kuulda ära komisjon. härra Peeter Evarele, palun, teil on sõna. suur tänu teile. esimest eh, kirjut-, eh, töötan eh, Eurostatis, olen peadirektoraadi direktor ning suur aitäh, proua Reena, teile kes on äh, pannud kokku raporti ja teinud muudatusettepanekut. mul on väga hea meel, et teie ja variraportorid olete teinud ära hea töö ja ma arvan, et see nelja äh, punktine kokkuvõte oli siin väga hea ja väga abi, abiks meie töös. üleüldiselt on Euroopa Parlament olnud alati ametliku statistika toetaja ja on rõhutanud seda, et on vaja tegelikult äh, ajakoha statistikat, andmeid, mis on võrreldavad omavahel ja see vajadus ei ole olnud kunagi niivõrd akuutne kui praegustel eh, heitlikel aegadel, kus eh, objektiivset informatsiooni eh, seatakse küsimärgi alla alternatiivsete faktide esitamisega. Äh, tõesti, tegemist on selle statistikaprogrammi äh, pikendamisega. me ei püüa kuidagi väga oluliselt ümber korraldada Euroopa statistilist programmi, mis kehtis aastatel kaks tuhat kolmteist kuni seitseteist, me tahame lihtsalt äh, pikendada seda süsteemi, süsteem on tegelikult väga hästi toiminud, Euroopa statistiline süsteem, ja see vastab aina suurematele nõudmistele ja me näeme ka mitmetes liikmesriikides, et tegelikult nende vähenevatele eelarvetingimustele. kui ma vaatan üle need neli punkti, mida raportöör mainis, siis äh, siin on öeldud äh, kohalikud äh, aspektid, regionaalne informatsioon, erinevad grupid ühiskonnas, näiteks erivajadusega inimesed, kui me vaatame uute tööhõive indikaatoritele otsa ning tootlikkuse eh, indikaatoritele ning nende omavahelisele seostamisele, siis need on kindlasti küsimused, mille kallal me praegu töötame või oleme siis eh, teatud edusamme tegemas, mõningad on neist ehk eh, kaugemale arenenud kui teised ja loomulikult kõik rõhutavad seda, et meil on vaja kindlasti õiguslikku hooba mm, selleks, et liikmesriikidele õhutada selliseid andmeid koguma. Äh, need statistilised tooted, mis meil olemas on, peaksid välja arendatama edaspidi täpselt samamoodi nagu siiamaani, et see oleks kõik hästi toimiv. ettepanekus on ka siin tehtud mitmeid äh, ambitsioonikaid ettepanekuid, kuidas edasi minna, aga loomulikult me peame vaatama ka metodoloogia ja äh, ka mõõtmisvõimalustele otsa. nii et me oleme valmis neid asju detailsemalt arutama raportööriga, aga loomulikult ka juhtkomisjoniga, kelleks on EKON, äh, mitmed äh, muudatusepanekud on tehtud ja liikmes- või ja ähm, läbirääkimised seisavad ees ja see on minu poolt praegu kõik, aitäh! suur tänu, härra Kirke, kas tahaksite midagi lisada siin varjuraportöörina, ei taha? Eh, selge, suur tänu. siis saab sõna Maria Reena uuesti, palun. me oleme alustanud kompromissettepanekute üle läbirääkimist ja oleme võtnud ühendust ka komisjoniga ning äh, välja pakkunud siis äh, oma kompromissid, mida teile kirjeldasin ning teeme koostööd äh, kõigi asjaosalistega, aitäh! Thank you. The deadline for amendment. suur tänu, muudatusettepanekute tegemise tähtaeg on äh, kolme, kolmekümnes veebruar, ütleb kõneleja, keskpäeval. Äh, kahekümne teisel märtsil on äh, tööhõivekomisjonis vastuvõtmine ja kahekümne seitsmendal märtsil on plaanis hääletamine. olles nüüd seda öelnud, läheme me tagasi viienda päevakorrapunkti juurde. ja see on partnerite kaasamine ja nähtavus Euroopa äh, tõuke investeerimisfondide äh, osas. ja ma annaksin nüüd raportöörile sõna, äh, härra Roland, teil on sõna. aitäh, lugupeetud esimees partnerite osaluse ja nähtavuse suurendamine on Euroopa struktuuri ja investeerimisfondade toimimise eesmärk ja ähm, see, see on ka üks laiemaid Euroopa Liidu eesmärke. me tahaksime väita, vähendada nende isikute hulka, kes ähm, elavad allpool vaesuspiiri, kuid see on eesmärk, mida me niipea ei saavuta. komisjon, äh, regionaalarengu komisjon on arend-, on arutanud kahte teemat esiteks, kuidas kaasata rohkem partnereid ja teiseks, kuidas muuta need fondid kodanikule nähtavamaks? Euroopa Sotsiaalfond on Euroopale väga oluline ja seetõttu ma pöörangi rohkem tähelepanu sellele fondile, võttes arvesse neid äh, kahte küsimust, mida ma tutvustasin. nähtavuse küsimus on oluline sellepärast, et äh, liiga palju on neid kodanikke, kes isegi ei tea, et Euroopa Sotsiaalfond on olemas. Äh, statistika järgi on ainult kolmandik kodanikke üldse kunagi kuulnud, et see fond on olemas ning äh, nad on siis ka teadlikud kaasrahastamise küsimusest ehk kuidas seda raha saab kasutada. peale selle tahame Euroopas paremini kommunikeerida Euroopa Sotsiaalfondi küsimust ja muuta selle fondi nähtavamaks see tähendab äh, seda, et me peaksime kahe tuhande kolmeteistkümnenda aasta määruse uuesti äh, läbi vaatama ja tegema äh, selle fondi kohta uued ettepanekud. näiteks puudutavad need ees ettepanekud Euroopa Liidu poolset kaasrahastamist ehitiste ehitamisel samamoodi peaksime me vähendama äh, halduskoormust äh, ja halduskulusid, see aga eeldab seda, et meiega töötavad koos erinevad ähm, äh, partnerid, erinevad ettevõtted, kelle eesmärgiks on luua uusi töökohti. me leiame, et Euroopa Sotsiaalfond lubab paremini kaasata Euroopa sotsiaalpartnereid ja sel juhul kasutatakse Euroopa Sotsiaalfondi raha ka tõhusamalt aga hoolimata sellest, et Euroopa Sotsiaalfond on olemas, peaksid ka liikmesriigid nägema ette rohkem ressursse selleks, et ähm, tugevdada riigiasutuste ja äh, sotsiaalpartnerite võimekust. muidugi on liikmesriikide võimalused ja panused erinevad ette. Thank you, then I give the floor to suur tänu ja nüüd äh, proua Gentile, palun, teil on sõna. Sì, grazie Presidente, ho ascoltato. suur tänu teile, esinaine. Äh, kuulsin ära meie tänase arutelu aluseks oleva sissejuhatuse. ja tahaksin öelda, et ma olen selle plaaniga päri. tõesti, vajalik on see, et Euroopa kodanikud oleks tänases äh, oleks võimelised täna kasutama neid võimalusi, mida Euroopa neile pakub. aga loomulikult ka need äh, tulemused tuleks saavutada, mis on ju eesmärgiks praegu, eriti mis puudutab äh, näiteks uusi mm, tegevusvõimalusi, tööhõivet ja paremaid võimalusi ning äh, oluline on ka, et need äh, võimalused avaneksid meie keskmise ja suuruse, äh, keskmise suuruse ja väiksemate ettevõtete jaoks. me näeme praegu tegelikult, et see on just meie majanduse mootor, mis kõige rohkem töökohti loob. loomulikult on see kõik oluline ka tööhõive jaoks ja see on tegelikult oluline indikaator. ja ma ei räägi siin mitte ainult võib-olla äh, positiivsest mõjust äh, meie ühtekuuluvuspoliitikale, aga tegemist on ka kindlasti instrumendiga, kus meil oleks võimalus vaadata, kuidas informatsioon ja äh, kommunikatsioon võimaldab äh, siis inimesi, inimestele olukorda selgitada ja kuidas inimesed teavad, millega on tegemist loomulikult on vaja siin üht koma teist lihtsustada. näiteks on siin väga keerukad struktuurid, mis tõukefondidele on omased kui me räägime seda, et vajalik on esimeses ja teises faasis kontrolle tugevamalt välja arendada, jõuame me ikkagi aruteluga ikka sinna alati, nii nagu juba öeldud, et äh, kogu seda äh, ettepanekut on vaja lihtsustada. aga loomulikult on oluline, kas, kuidas äh, rakendatakse neid asju niimoodi, et avalikke fonde oleks võimalik paremini kasutada. ja siin on vaja kindlasti hoida pilgu peal, kuidas liikmesriikides on neid või tõukefondide kasutusvõimalusi võimalik lihtsustada, kuidas ka ametivõimud seda rakendavad. ja loomulikult äh, peavad olema meie äh, kodanikud paremini äh, teavitatud. me ei räägi siin üldse mitte sotsiaalsest integratsioonist, vaid ka sellest, kuidas kõik see avaldab mõju tööturule nii et need on siis meie ettepanekud. see on siis äh, meie ettepanekute suund, meie jaoks on oluline see, et kõik äh, need võimalused oleksid võib-olla paremini integreeritud omavahel, et inimesed neist paremini äh, teaksid, et neid oleks võimalik veel Euroopa tasandil paremini rakendada ja et see oleks ka tööhõivepoliitikasse võimalik üle võtta. suur tänu! aitäh, ütleme sina, Aine, nüüd annan sõna proua Trebeesiusele, palun. suur tänu teile, esinaine, ja kõigepealt ma tahaksin tänada ja loomulikult raportööri selle raporti projekti eest, ma arvan, et tegemist on hea tekti, tekstiga ja see on meie töö heaks aluseks. üks küsimus, mis ikka jälle kerkib, on see, kas regioonidel ja partneritel on tegelikult võimalik uusi rahastamisvahendeid kasutada see on meie jaoks ka kõige suurem väljakutse. oluline on see, et me eh, kasutame tehnilisi võimekusi selleks, et Euroopa rahasid kasutada ja hallata. veel üks kriitiline faktor, mida on ka selles arvamuses puudutatud, on eh, just halduskoormus ma olen täielikult nõus sellega, et halduskoormust on vaja vähendada aga muidugi väljakutse on teha seda äh, samas mitte äh, vähendada mm, just audiitorite ja kontrollmehhanismide kasutamist, siin on vaja head tasakaalu. veel üks äh, kriitiline aspekt siin on Euroopa Liidu lisandväärtuse kasutamine. me peame tagama, et tõuke- ja investeeringufonde kasutatakse niimoodi, et see oleks toetaks neid jõupingutusi, mis liikmesriikide poolt juba on tehtud. nii et meie poolt siin mõningad selged prioriteedid. esiteks, äh, Euroopa raha ei tohiks liikmesriikide poliitika subsideerimiseks kasutada, vaid see peaks olema lisatoetus äh, eelkõige noortele, mis täiendaks ja suurendaks äh, liikmesriikide programmide rakendamist vastavalt liikmesriikide otsusele. teiseks, Euroopa Liidu rahastatud programmid või peavad tagama paindlikkust eh, ja võimaldama liikmesriikidel rakendada eh, siis vastavalt kohalikele vajadustele eh, raha niimoodi, et raha kasutatakse nendes piirkondades ja valdkondades, kus seda on kõige rohkem vaja. ja et kompromisse ei tehtaks kindlasti auditite ja kontrollide nimel. ja edasi tuleks vaadata üle osaliste kulu ja nende hulka ning prioritiseerida oleks vaja teadmist, mikspärast ja kuidas on osutunud teatud ettevõtmised edukaks. tahaksin veel kord tänada raporti projekti eest raportööri ja teen muudatusettepanekuid selleks, et minu positsiooni väljendada. suur tänu! suur aitäh! ja nüüd äkki on härra Selimovitš äh, ALDE esindajana nõus sõna võtma, teil on sõna. suur tänu teile, proua esinaine. ja suur aitäh ka raportorile hea arvamuse projekti eest, ma arvan, et äh, kindlasti on tegemist tööga, äh, millega me saame olla päri ja mille alusel saame tööle hakata edaspidi. kuna mulle on antud täna see ülesanne, siis ma ei püüa Äh, siin ALDE väga konkreetseid äh, seisukohti väljendada, aga äh, tulen välja meie perspektiivide ja huvialadega, millele me hakkame keskenduma siin tulevikus. kindlasti on siin mingi, mõningaid aspekte, mille osas tahame muudatusettepanekuid teha, sest see on meile liberaalidele väga tähtis. aitäh yes.! aitäh, proua Gonzales! ei ole siin ja kedagi teist kuue fraktsioonist ka ei ole. siis roheliste esindajana Rankev. suur tänu. me täname ka raportööri selle arvamuse esitamise eest, tegemist on hea algusega meie ühisele tööle ja tahaksin lisada ainult kaks asja, mida minu meelest siin ei ole ja mis on olulised. esiteks see, et neil fondidel on tihti juba projektide ettevalmistamise faasis äh, selline tugevdav mõju Euroopa-poolne rahastus ei ole võib-olla isegi kõige suurem osa rahastusest, sest tavaliselt või tihti on olemas regionaalne või riiklik rahastus, millega projekt ähm, rahastatakse, aga äh, probleemid võivad tekkida uuringute tegemisel, näiteks mingitel taristuprojektidel või auditi tellimisel ja siis ei äh, saa Euroopa raha eraldada kui äh, programmi rahastatakse riiklikest ja regionaalsetest fondidest, siis äh, tihti pööratakse rohkem tähelepanu sellele, kui kulukas on projekti alustamine ja me võiksime mõelda ka sellele, kas Euroopa raha oleks võimalik ette näha ka projekti ettevalmistavas faasis. teine küsimus, mis minu jaoks on väga oluline, minu fraktsiooni jaoks ka, on partnerluse põhimõte. seda ei ole siin piisavalt selgelt välja toodud kui meil on kodanikuühiskond, mida me kaasame ning samuti ka kohalikud ja regionaalsed asutused, siis äh, võivad kõik need ju olla samuti tugevdava mõjuga. Nemad omalt poolt saavad tagada, et Euroopa raha jõuaks õigete projektideni. päris tihti juhtub nii, et võrgustikud kohalikul ja regionaalsel tasandil on kõige olulisemad üldse Need organisatsioonid, kes neil tasanditel töötavad, saavad levitada infot Euroopa Liidu projektide kohta. Need on kaks aspekti, mida peame ka oluliseks, võib-olla tuleb veel muudatusettepanekuid, aga esialgu, esialgu siis piirdun sellega ja jään ootama raportööride ja variraportööridega kulgevat koostööd. aitäh, EFTD! palun, teil on sõna suur tänu, lugupeetud esinaine. ühtekuuluvuspoliitika on Euroopa Liidu ja liikmesriikide jaoks väga oluline. oluline on ka see, et seda õigesti rakendataks. me oleme Omnibussi ettepanekust näinud, millised probleemid võivad tekkida Euroopa Sotsiaalfond on meie komisjoni jaoks eriti oluline ning sellega seonduv poliitika samuti. me tahame, et see fond aitaks inimeste elujärge parandada, aitaks luua uusi töökohti, parandada tööhõivevõimalusi, eriti sellistes regioonides, kus võimalused on väiksemad. me tahame, et tulemused oleksid paremad, kuid selleks tuleb sobivalt kaasata kõik tasandid, komisjon ja ka kõik teised. Neid projekte on vaja õigesti hallata ning vaja on rohkem pingutada ka selleks, et menetluskord oleks lihtsam, et Euroopa Liidu fondidest oleks kergem taotleda raha. sealjuures ei tohi vähendada kontrollide tõhusust, sest me tahame ju ennetada ja ära hoida pettust. me peame tagama, et inimesed, kes selles töös osalevad, ei ole, et neil ei ole huvide konflikti ühtekuuluvuspoliitika alased uudised on üldiselt seotud sellega, et kättesaadavaks saab mingisugune suurem summa raha. kuid mitte alati ei jõua see raha abivajajateni ja siis tulebki mõelda võimalikule pettusele. oluline on suurendada Äh, selle fondi ja nende rahade nähtavust, kasutades selleks ära sotsiaalmeediat ja kõiki teisi kanaleid. läbi nende kanalite on võimalik anda äh, Euroopa fondide rahastuse kohta rohkem ja paremat informatsiooni. ka fondide kasutamise raha tulemust äh, tuleks tutvustada inimestele, nii kasvab usaldus. samuti tuleb rääkida sellest, mis ei ole toiminud, tagamaks, et selliseid probleeme tulevikus ei teki ja et asjad toimiksid tõhusamalt. Need on minu põhilised seisukohad, aitäh. aitäh, proua Tomato. sõna saab härra Martin. aitäh mis puudutab partnerite osaluse ja nähtavuse suurendamist Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondide toimimises, siis selles arvamuses äh, on selliseid seisukohti, mida on raske toetada. näiteks äh, heidetakse siin ette, et Euroopa kodanikud ei tunne piisavalt Euroopa kaasfinantseerimise põhimõtteid ning Euroopa fonde ja äh, komisjon soovib läbi viia rohkem kontrolle selleks, et oleks kindel, et avaldatakse kogu vajalik informatsioon. see tähendab seda, et me hakkame nõudma suuremat Euroopa propagandat, et äh, tuua kodanikuni see, et äh, meie projektidel on ikkagi lisaväärtus, need projektid puudutavad ennekõike töökohti ja sotsiaalset integreeritust. ma leian, et need eesmärgid on vastukäivad, et need ei vasta ühtekuuluvuspoliitika eesmärkidele me nõuame siin ju rohkem kohustusi ehm, abivajajatele, suuremaid kohustusi ja rohkem kontrolli ning samas suurendame veel ka halduskoormust. ja see tähendab seda, et tegelikult fondide ehm, raha kasutamise võimalused vähenevad siiski on selles ettepanekus äh, ka mõned positiivsed punktid. me näeme, et raportöör tahab tegelikult halduskoormust äh, vähendada, eriti just äh, väikeste ja keskmise suurusega ettevõtete jaoks. teisalt aga paistab, et, et see ei ole tegelik eesmärk, võttes arvesse seda Euroopa propaganda suurendamist, millest ma rääkisin, ja millega tahetakse ennekõike öelda, et Euroopa projektid on suurepärased ning äh, liikmesriigid peaksid neisse panema ka oma raha, selleks et me saaksime oma elukvaliteeti, kodanike elukvaliteeti tõsta. härra raportöör, paistab, et äh, jäänud, kahe silma vahele on jäänud see, et tegel-, tegemist ei ole ju tegelikult Euroopa Liidu rahaga. see raha, mis fondides on, tuleb äh, liikmesriikidelt ja ennekõike tuleb see netomaksjatelt, kelle hulka kuulub kahtlemata ka Prantsusmaa üheksa miljardi euroga. meie, prantslased, tahaksime tagasi saada selle, mida meie oleme Euroopa Liidule andnud, me ei ole nõus väitega, et see raha ongi Euroopa Liidu oma. me tahame, et see seisukoht oleks täiesti selge, aitäh! aitäh ka teile! härra Salvai Euroopa Komisjonist, kas te tahaksite vastata neile küsimustele, mida siin on esitatud, sest need esitati ilmselgelt teile. Teil on sõna. kõnelejal puudub mikrofon. jah <laughs> To... suur tänu, et annate mulle sõna. minu nimi on Martu Salvai, ma töötan regionaalasjade peadirektoraadis ja kõigepealt tahaksin ma tänada raportööri selle eest, et on esitanud arvamuse eelnõu. ma tänan ka härra Puudat, kes on teinud ettepaneku see raport vastu võtta. tegemist on väga õigeaegse ja teretulnud raportiga, sest eh, see aitab tagada paremat teavet, rohkem läbipaistvust ja ka seda, et me paremini selgitaksime seda, mismoodi Euroopa Liidu kaasrahastatavad projektid toimivad ja milline on nende tegelik mõju. nagu te teate, but also ei räägi me siin mitte ainult projektide kaasaldamisest, vaid me räägime ka kommunikatsioonist. kommunikatsioonil on selles protsessis väga oluline osa, see algab Euroopa Liidu tasandilt, liigub riiklikule, regionaalsele ja kohalikule tasandile ning peab lõpuks jõudma projektist kasusaaja või abivajajani. seetõttu on väga oluline arvestada just nimelt seda inimvõimendust, mis sellises ahelas tekib ma selgitan nüüd lühidalt, mida meie Euroopa Komisjonis proovime teha. esiteks tahame me tugevdada koostööd regionaalse ja kohaliku tasandi meediaga, sest äh, see on üks äh, vahend, mille abil on võimalik jõuda kõigi kodanikeni. ükskõik kui erinevates regioonides nad äh, Euroopas ei elaks. teiseks me püüame tugevdada oma sidemeid haldusasutustega liikmesriikides, me püüame välja töötada ühiseid kommunikatsioonikampaaniaid ning meil on mitmeid kampaaniapõhiseid tegevusi, näiteks eelmisel aastal meil oli kampaania, mille nimi oli Euroopa ja regioonid, kus, kus paluti kodanikele selgitada, just nimelt projekti juhtivatel asutustel, mida selle projektiga on saavutatud. sellel aastal tuleb meil veelgi suurem kampaania, sest Euroopa Sotsiaalfond saab kuue sest Euroopa Sotsiaalfondil on sünnipäev ja seetõttu me eh, töötame välja uue kampaania. ning lõpetuseks tahaksime me muuta ka seda tooni, mis meie senistel teatistel on olnud. tihti on meile öelnud, et, öeldud, et me räägime nagu institutsioon ja nüüd me proovime siis olla emotsionaalsemad, kui nii võib öelda. selline on Euroopa Komisjoni seisukoht ja meiepoolne nägemus. aga paljude Euroopa Parlamendi liikmetega olen ma neil teemadel rääkinud ja nemad on öelnud, et kõige olulisem on tugevdada sidemeid erinevate tasandite vahel, selleks et võrgustik kokkuvõttes paremini toimiks. ja et me saaksime paremini selgitada, mis on siis Euroopa Sotsiaalfondi edulugu. ning viimaseks asjaks tahaksin rääkida veel Eurobaromeetri uuringust, mis viidi läbi aastal kaks tuhat viisteist, sest te räägite sellest raportis, tahaksin öelda, et mais kaks tuhat seitseteist tuleb uus uurimus ja siis saame me neid tulemusi hiljem võrrelda, aitäh! Thank you for that. aitäh teile. sõna saab härra Rulla, et äh, kommenteerida seni öeldut. aitäh, kõigepealt suur tänu kõigi nende sõnavõttude eest. ma arvan, et meil ilmselt ei ole väga suuri raskusi sellega, et me jõuaksime kompromissideni, mis kõigile äh, sobivad siin räägiti äh, VKE-dest ja nende rollist ja ka sellest, et me peaksime mõtlema sellele, milline on olnud meie senine poliitika ja kuidas muuta nähtavamaks Euroopa Sotsiaalfondiga seonduvat poliitikat ja selle seniste mõju. räägiti ka seda, et kontroll ei peaks olema liiga äh, tugev, ei tohiks luua täiendavaid probleeme ning et nähtavamaks tuleks teha ennekõike need projektid, milles Euroopa Liit on olnud tõeliselt kasulik ja peale selle ähm, on tekstis siis vaja kindlasti välja tuua paremini ka kohalike partnerite osalus ja need partnerlussuhted, mis võiksid erinevate tasandite vahel tekkida, sest partnerlussuhted aitavad meil eh, ühest küljest projekte rakendada, aga teisest küljest suurendavad ka nende projektide, projektide nähtavust ja parandavad kommunikatsiooni üldiselt. nii et eh, ma leian, et tegemist on kokkuvõttes siiski sellise tööga, mis võib jõuda väga hea tulemuseni ette. aitäh ka teile. muudatusettepanekute esitamise tähtaeg on üheksas märts üheksas märts on siis viimane võimalus tööhõivekomisjonis ähm, võtame arvamuse vastu teisel kuni kolmandal, teisel ja kolmandal mail. ja juhtkomisjonis ähm, hääletamine toimub kahekümne üheksandal ja kolmekümnendal mail. suur tänu teile selle päevakorrapunkti käsitlemise eest ja me läheme edasi kuuenda punkti juurde, rahvusvahelise kaitse taotlejate vastuvõtu nõuded. see äh, punkt on edasi lükatud kahekümne kaheksanda veebruari pärastlõunale ning see tähendab, et me saame kohe minna punkti kaheksa juurde. nii et äh, on suurepärane, et meie külaline on juba kohal, proua Sedlatšek, täpsemalt Euroopa Tööohutuse Töötervishoiu Agentuuri direktor ehk EU OSHA ähm, direktor on meile tulnud. tegemist on ühe olulisema agentuuriga Euroopa Liidus üldse ning proua äh, Sedlatšek külastas meie komisjoni ka mõne kuu eest. kahjuks oli meil toona väga vähe aega oma küsimuste arutamiseks, sest äh, meie päevakord oli väga tihe, aga täna on proua Sedlatšek äh, meie rõõmuks tagasi. nii, saadete meile esitada omapoolse ettekande ja ma annangi teile otsekohe sõna. aitäh, et tulite, palun, teil on sõna. aitäh, suur tänu mind kutsumast. mul on hea meel rääkida meie töökavast kaks tuhat kuusteist, mida me eelmisel aastal tegime ning samuti olulisematest päevapunktidest aastateks kaks tuhat seitseteist ja kaks tuhat kaheksateist. olete tõenäoliselt kursis, et EU osa eesmärk on vastata peamistele väljakutsetele töötervishoiu valdkonnas ning äh, mis need väljakutsed on? no kõigepealt on, räägime me siin töötajate vananemisest ning vajadusest äh, tagada aktiivne ja terve vananemine, vajadus koordineerida riiklikke töötervishoiustrateegiaid rõhuasetusega rakendamisele ja maksma panemisele järelevalvele, siis äh, vajadus tagada võrreldavad statistilised andmed liikmesriikide vahel, väljakutse, mis on seotud töötervishoiu nõuete täitmisega reaalselt, äh, iseäranis mikro- ja väikestes ettevõtetes samuti seoses äh, ohtlike ainete käitlemisega töökohal ning äh, töötajate piisava kaitsega töö, äh, töötamisega seotud riskide eest ning teadmata ja kerkivate riskide kaardistamisega seoses. kõik need asjad on leidnud märkimist komisjoni teatises kaks tuhat seitseteist ohutu ja tervislik töö kõigile ning äh, nüüd täpsemalt kaks tuhat kuusteist tegevustest ja projektidest. esiteks tahaksin rääkida sellest, mis oli delegeeritud meile komisjoni ja parlamendi poolt, nimelt pilootprojektist vanemate töötajate töötervishoid. see on väga oluline, sellepärast et selle põhjal valmistasime ette meie tervislike töökohtade kõigis vanuses töötajatele kampaania kaks tuhat kuusteist, seitseteist, see on praegu käigus. pilootprojekti eesmärk oli anda oma panus poliitika kujundamisse seoses meetmetega, mis puudutavad vanem, vanemaid töötajaid, eakamaid töötajaid ning üritasime anda nõu selles osas, mis on paremad strateegiad, hea praktika, muuhulgas ka ettevõtte tasandil. tulemustest võite lugeda meie veebilehel kakskümmend üheksa riigipõhist raportit, kakskümmend üheksa riiki, nende suhtes on näha, missugune on olukord vananeva töötajaskonnaga seoses siis rääkisime juhtumiuuringutest, iseäranis rehabiliteerimisest, inimeste tagasipöördumisest tööle ning nüüd on ka analüüsitud andmeid ning vastav raport on veebilehel väljas. see on pak-, huvipakkuv tõenäoliselt kõigile lugemine, aga iseäranis poliitikakujundajatele. ning äh, nüüd hinnatakse, viiakse läbi järelhindamist äh, nendele tegevustele ja see näitab, missugune on lisaväärtus Euroopa Liidu poolt ning äh, kõige selle tulemusena on meil kaks tuhat kuusteist, kaks tuhat seitseteist äh, tervislike töökohtade kampaania kõige olulisem sellega seoses on, et ähm, kõik liikmesriigid osalesid, Lääne-Balkani riigid, isegi Šveits ja Norra ning ähm, oluline sõnum sellega seoses on rõhutada ennetustegevust läbi kogu töötaja tööelu. see tähendab, et me ei räägi ainult eakatest töötajatest kui eraldi rühmast, vaid me rõhutame, et ennetusega tuleb alustada juba siis, kui noored tulevad tööturule. kampaania lõppüritus tuleb meil Bilbaos kaks tuhat, käesoleval aastal, kaks tuhat seitseteist. järgmine asi puudutab uuringut kõik on kursis sellega, et meil on vaja võrreldavat ja usaldusväärset statistikat ning Euroopa uuring ettevõtjate seas uute ja kerkivate riskide kohta aitab meil täita infolünga, mis meil on, sellepärast et siin me küsitleme ettevõtjaid ja saame infot tõesti töötervishoiu kohta ettevõtte tasandil. oleme ar-, avaldanud äh, kaks teisest analüüsi töötajate osaluse kohta ettevõtetes ning teine neist on, on seotud ka Eurostati analüüsiga ad hoc mooduli kohta, töölt lahkumise kohta ning töötingimuste kohta. käimas on praegu psühhosotsiaalsete riskide uurimise projekt, ning ettevõtte tasandil töötajate tervise haldamise või juhtimise projekt. kaks tuhat viisteist, kaks tuhat kuusteist alustasime ka väga olulise projektiga väike- ja, ja mikroettevõtete kohta. olete kursis, et üheksakümmend kolm protsenti Euroopa Liidus on mikroettevõtteid, meil on avaldatud olukorra kirjeldus kaks tuhat kuusteist kus analüüsime olukorda töötervishoius mikro- ja väikeettevõtetes. projekt jätkub ning lõpptulemused ja raport valmivad meil käesoleva aasta lõpus, järgmise aasta alguses tuleb kvalitatiivne analüüs mikro- ja väikeettevõtete töötajate tervisekäitumise, nende ettevõtete tervisekäitumise ja riskide osas räägime edukatest strateegiatest nii sektorites kui liikmesriikides. Online interaktiivne riski hindamisvahend, see on väga olu-, väga edukas olnud väike- ja mikroettevõtete jaoks. see neile mingeid kulusid ei too, on lihtne kasutada ning isegi Euroopa Komisjon märkis, et niisuguste vahendite kasutamist tuleks oluliselt laiendada ning kutsus liikmesriike üles muuta need oma õigussüsteemides kohustuslikuks. nii et kaks tuhat kuusteist, kaks tuhat seitseteist üritame edendada ja paremini levitada seda vahendit. kaks tuhat kuusteist lõpus juba on meil sada kaheksateist vahendit avaldatud, kakskümmend kahe tuhande kuueteistkümnendal aastal ning kakskümmend arendatakse praegu ning äh, siin võiks näha niisugust lumepalli efekti, et osalevaid ettevõtjaid on järjest rohkem. nüüd, kaks tuhat seitseteist. mõned olulisemad punktid sellega seoses. sest äh, teema on teile kindlasti huvipakkuv. asi puudutab uusi ja kerkivaid riske ohutuse ja tervishoiu valdkonnas seoses äh, IKT ja töötamise kohaga me räägime siin pilvtöötamisest, me räägime uutest lepingulistest suhetest, eh, mida see kõik tähendab töötaja mõistele, kes on töötaja ning see valmib kaks tuhat kaheksateist. ning lisaks oleme tellinud mitu uuringut eh, töötamise tuleviku kohta, mitu artiklit ja see on teema, mis kõigi meile pakub suurt huvi, sellepärast et töötamine, töötamise olemus muutub väga kiiresti. kaks tuhat seitseteist tegeleme veel töötamisega seotud haigustega, kutsehaigustega, kolm alaprojekti, kõigepealt äh, rehabilitatsioon vähist paranevate töötajate jaoks, teine kutsehaigused, mis on seotud bioloogiliste põhjustajatega töökohal ning kolmas puudutab metoodika hindamist kutsehaiguste tuvastamiseks läbi olemasolevate hoiatussüsteemide. kõik need puudutavad ohtlikke aineid ning nendest lähtuvalt kujundatakse järgmine tervislike töökohtade kampaania kaks tuhat kaheksateist, kaks tuhat üheksateist. veel üks teema. millega olete kindlasti kursis, mille tõttu inimesed võtavad palju haiguspäevi, on siis eh, lihaskeleti eh, haigused. ja oleme väga märkimisväärseid ressursid pannud sellesse projekti, uurimaks selle esinemist, sellega seotud kulusid ja põhjuseid ning äh, eesmärk on tuua välja kõige tõhusamad vahendid, äh, suunised ning sekkumismehhanismid ning äh, tõsta teadlikkust. sest lihaskeleti haigused olid juba varem oluline teema, aga nüüd on, me oleme sellele pööranud erilist tähelepanu, sellepärast et meie juhatus leidis jaanuaris, et et see on kaks tuhat kakskümmend kuni kaks tuhat kakskümmend üks tervislike töökohtade kampaania peateema, siis hakkame tegelema lihaskeleti haigustega siis pärast äh, tervislike töökohtade kampaaniat, mis keskendub ohtlikele ainetele ning äh, veel üks oluline moment, äh, me töötame praegu kaks tuhat neliteist kuni kaks tuhat kakskümmend finantsraamistiku raames, see tähendab, et meil äh, toimub praegu hindamine, eesmärkide saavutamise hindamine siiani, aga samas juunikuus hakkame juba oma juhat-, oma nõukoguga rääkima strateegiast pärast kaks tuhat kakskümmend perioodiks. mul oli ette nähtud kümme minutit, mul läks natuke kauem, aga suur tänu teile tähelepanu eest! tänan! selle info ja teadmiste eest. arutame EU, OSHA ja CDFOP-i ja Eurofondi muudatusi komisjonis homme hommikul, sest osad parlamendisaadikud ei ole veel kohale jõudnud, kõik ei ole kohal. väga huvitav oli kuulda teie esitlust Te rääkisite eakatest, töötajatest ning vananevast töötajaskonnast, vananevast tööjõust ning äh, väljakutsetest, mis see endaga toob ning see on väga huvitav. kas on küsimusi liikmetel proua Sedlatšekile? palun, härra Peker. mul ei ole küsimust kui sellist, aga ma tahaksin tänada proua Sedlatšeki tema esitluse eest, sellepärast et ta väga lühikese ajaga andis väga hea ülevaate nendest äh, rõhuasetustest agentuuri töös ning ma ootan konstruktiivset koostööd teiega ning äh, loodan, et see jätkub sama, sama heas vaimus, nagu see siiani on olnud. rohkem mul praegu aega ei ole kahjuks rääkida, aga aitäh! härra Hakk E, dziękuję bardzo, pani przewodnicząca. aitäh. mul on au ja rõõm olla raportöör selles küsimuses. tahaksin tänada agentuuri juhti proua Sedlatšeki kohe koostöö eest, mis on olnud suurepärane kogu protsessi vältel, kui oleme arutanud OSHA alusmäärust. koostöö on olnud suurepärane, väga asjalik ning äh, seoses sellega, mida te just rääkisite, ning väljakutsetega, mille loetlesite me ei räägi siin ainult äh, töötamise kindlusest, töötervishoiust, hügieenist töökohtadel, vaid ka laiemalt küsimustest, mis on Euroopale ja Euroopa töötajatele olulised. Te rõhusid, te rõhutasite ennetuse tähtsust ning äh, noorte töökaitse tähtsust, inimeste töökaitse tähtsust, kes alles tööturule sisenevad, see on väga oluline arvestades elanikkonna vananemist Euroopas. sest ilma kui, sest noored võivad ähm, loobuda teatud probleemidega tegelemast töökohal. see on väga oluline noorte töötajatega seoses, et nad seda teeksid. Te märkisite samuti kõrvalplaanis veel ühte olulist asja, tagasipöördumine tööle pärast haigusest või mingist koolitusest tingitud pausi või pausi, mis on tingitud äh, raskest perioodist inimese elus. ehk siis asi puudutab võimaluse andmist nendele inimestele pöörduda tagasi tööle. väga oluline on see ka sotsiaalses plaanis, sest me ei saa häbimärgistada ja tõrjuda ning lülitada välja neid inimesi tööturult. oluline on jätta neile ka meie lähenemises koht asi puudutab ka eri uusi arenguid, mida tuleb tingimata arvestada, näiteks vähiga seotud, vähiuuringutega seotud arengud meditsiinis, mm töökaitse osas töö, töökaitseplaanis on vähiennetustöö väga oluline. minu raporti puhul on muudatusettepanekute esitamise tähtaeg homme ning me saame veel mõned ettepanekud tõenäoliselt esitada, aga tänan proua direktorit juba selle põhjaliku ettekande eest, aitäh! aitäh! ka mina sooviksin tänada proua Sedlatšeki ning vabandan, et ma nii hilja tulin, aga esimees juba mainis, et, et kõik ei jõua äh, alati õigeaegselt koosoleku alguses kohale ja lisaks tuleb ka töö teistes komisjonides. mulle, minu jaoks tekib küsimus, kuidas tulevikus oleks võimalik tagada tervisekaitse ja töötamise turvalisus töötajatele, arvestades neid uusi töölepingute vorme, mille tunnistajaks me oleme. me oleme viimasel ajal ju näinud, et, et võib olla väga keeruline suurte väikeste ja VKE-de lõikes tagada sama turvalisus töötajatele ning te mainisite ka pilvtöötamist, need uued töötamise vormid, ja siin tekib küsimus, kuidas oleks võimalik seadusandjana ennetavalt juba mingeid meetmeid rakendada, et eh, mitte siis seista lõhkise küla ees, küna ees, kui mingi probleem on tekkinud. aitäh. Madam Harkin. proua Harkin. aitäh. tahaksin eh, tänada OSHA esindajat kokkuvõtte eest oma kavadest ja tehtust. see on väga, väga muljetavaldav. tahaksin kõigepealt öelda, et vaadates äh, seda osa, mis puudutab EKE-sid ja mikroettevõtteid, on see äärmiselt oluline. minutid tagasi oma arutelus rääkisime halduskoormuse vähendamisest ning äh, mõni, nii, nii mõnigi kord näeme, kuidas meie parlamendis tei-, teinekord kõige paremate kavatsustega me suurendame seda halduskoormust, aga teie töö on väga oluline läbi nende internetis kättesaadavate tasuta vahendite, et vähendate halduskoormust ning tegelete uute riskidega, mis on seotud IKT sektoriga ning psühhosotsiaalsete riskidega. meil on mitmeid algatusraporteid olnud parlamendis sellel teemal ning tegemist on teemaga, millega me peame ka edaspidi tegelema ning selles kontekstis eh, näen, et eh, käsitlete ka lihaskeleeti süsteemi haigusi ning eelmises parlamendis eh, oli kavas teha raport, mina pidin olema raportöör komisjoni vastava ettepaneku osas, aga seda ei tulnud, nii et mul on hea, väga hea meel, et te sellega tegelete ning loodan, et see saab aluseks täiendavatele õigusaktidele selles valdkonnas paar küsimust on mul ka, ka teile. kõigepealt te rääkisite sotsiaalõiguste sambast ning tahtsin küsida, mida te selles plaanis teete või kavandate selles konkreetses küsimuses ning edasi kogu see mõte sünergiast erinevate agentuuride vahel. kuidas see edasi liigub teie seisukohalt vaadates? ning kolmandaks tervislike töökohtade programm, teil oli kakskümmend üheksa raportit riikide kohta, head tavad ning juhtumiuuringut, et te tegid, tõite meile näiteid, kuidas te olete seda infot levitanud. ning ma tahtsin küsida, kas keegi on astunud siit ka edasisi samme? et korraldanud mingeid mõju-uuringuid või uurinud tulemusi nende põhjal ning tahaksin lõpku, lõpuks tahaksin rõhutada seda, mida ütles härra Pook seoses uute töötamisvõimalustega, näiteks äh, koostöömajandus, pilvtöötamine, praegu me oleme ise ka selle teemaga töötamas, tahtsin küsida seetõttu, kas teil on ka kavas käsitleda neid küsimusi, millega töötajad silmitsi seisavad, sest äh, see on meie jaoks väga pea reaalsus ning me parlamendis hakkame arutama ka võimalikke õiguslikke meetmeid ja meil on eh, nende kehtestamiseks vaja pädevat infot. aitäh! tänan ning nüüd proua Sellatšek. aitäh kõigi küsimuste eest! alustuseks tänan, et eh, veel nii positiivses plaanis meie tööd iseloomustaks, iseloomustasite. selle juurde tagasi tulles, mida härra Hokk ütles, kui ta mainis, kui oluline on äh, kaasata nii noored kui eakad töötajad äh, tööle kaasamise programmidesse. meie analüüs töö, tööle tagasituleku programmidesse. meie projektide analüüs näitas, et äh, iseäranis riikides, kus on loodud niisugune üleüldine lähenemine vananevale töö töötajaskonnale, äh, on, just seal on need äh, tööle naasmise programmid kõige edukamad ning kõige rohkem on nendes osalejaid. Need äh, kõikehõlmavad programmid, terviklikud programmid ja me teeme siin välja neli rühma riiki, esimene rühm on on rühm, kus üritatakse niisugused terviklikud süsteemid rakendada ning tööle naasmine ja rehabilitatsioon on siin keskse tähtsusega valdkond ning me näeme seal palju edulugusid. osalejaid on palju, töötajad püsivad tööl kauem, on tervemad. see on üks paljudest järeldustest, mille võib teha sellest projektist. nüüd seoses, ja nüüd ma lähen saksa keelele üle, sest härra Bach, kõneleja jätkab saksa keeles küsis mult küsimuse sellel teemal, uued töö, töölepingute vormid nimelt. muutuv töötamise maailm, muutuvad suhted töötajate ja tööandjate vahel, mida see tähendab tuleviku seisukohast? meie Foresight projektis IKT ja töökohtade hindamisel, mis tulevikus kindlasti saavad olema märksa teistmoodi kui praegused, tuleb meil tõenäoliselt aasta lõpuks selle projekti raames konverents või seminar ning seoses selle korraldamisega loodan, et meil see õnnestub üritame me kutsuda sinna ka poliitikuid, näiteks tööhõiveministreid, kes riikidest, kus on juba üritatud selle suunalisi meetmeid, õigus, õiguslikke meetmeid rakendada. president Juncker rääkis paari nädala eest sotsiaalsest sambast ning samuti olid ettekanded Austria, Rootsi, Saksa äh, ministritelt ning ähm, kõik need riigid on praegu juba tegelemas äh, sellega, et oma õigussüsteeme muuta ja kohandada uuele olukorrale. kõige paremini olen ma kursis loomulikult Austriaga olukorraga, Austrias on arutelud päris kaugele jõudnud äh, selles, mis puudutab töötaja mõiste ümberdefineerimist, mis hõlmaks siis ka pilvandmetöötluse ning ma loodan, et aasta lõpus on mul võimalik teid kutsuda arutelule, kus hakatakse käsitlema arenguid liikmesriikides seadusloomes selles vallas ja siin me peame tõesti tegutsema kiiresti. proua Haagen ning ma pöördun tagasi inglise keele juurde, lähen üle inglise keelele. siin me iga-aastaselt peame arutelusid oma partneragentuuridega, näiteks Eurofond, CDFOP, aga ka teistega, eriti Eurofondiga, sõlmime igal aastal või üle kahe aasta kokkuleppe, kus paneme paika koostöövaldkonnad, näiteks ähm, on meil ühis äh, publikats-, olid meil ühispublikatsioonid ka vananeva töötajaskonna kohta tervisliku töötamise projekti raames, aga nüüd CDFOP-iga on sarnane koostööprojekt käigus, see tähendab, et me üritame mitte dubleerida oma tööd, vaid ähm, leppida kokku nii, et igalühel on oma konkreetne teema. et tõesti dubleerimist ei oleks. kuigi loomulikult mõnikord seda esineb. Te küsisite ka tervislike töökohtade kampaania kohta, et eh, mis on olnud selle mõju Euroopa liikmesriikide tasandil. me just lõpetasime varasema kampaania hindamise, mis puudutas psühhosotsiaalseid riske. ja just saime, just jõudis aruanne minu lauale ning äh, esimene lugemine oli väga positiivne elamus. loomulikult on võimalik asju paremaks teha, aga niisugune arutelu tuleb meil kõigi nende tervislike, tervislike töökohtade kampaaniate kohta. üks peamisi küsimusi, mis nendega seoses üleval on, loomulikult on oluline see, et siis riiklikul tasandil meie töötervishoiuvõrgustik osaleks ja oleks motiveeritud korraldama seda kampaaniat ja tegelema selle teemaga riigisiseselt, nii et see on alati üks soovitustest liikmesriikidele ja organisatsioonidele liikmesriikides, et üritage võimalikult aktiivselt osa võtta. aga igal juhul me hindame kõiki neid kampaaniaid ning ma rõhutan, et meil on üha rohkem partnereid ja partnerettevõtteid. ent nagu ma ütlesin, alati on võimalik asju paremini teha ning kaasata rohkem inimesi aktiivselt osalema sotsiaalsete õiguste küsimus. ma pean tunnistama, et ma sellest päriselt aru ei saanud. kas te pidasite silmas seda, et kas me teeme siin selles valdkonnas midagi või kas meil on mingid projektid käigus? ma lugesin teie esitlust ja te kirjutasite, et kaks tuhat seitseteist toob meile olulised algatused Euroopa tasandil, näiteks Euroopa sotsiaalsete õiguste sammas ja siis te ütlesite, et see puudutab oluliselt ka EU OSHA tööd ning on oluline väljakutse, millega tegeleda. ning ma tahtsin küsida, kas teil on mingid konkreetsed asjad kavas? Te olete kindlasti kursis, et meie peamine ülesanne on töötervishoid ning võiks öelda loomulikult, et see on sotsiaalne õigus, et eh, me saame töötada eh, töö, töökohal, mis võimaldab meil jääda terviks ja on ohutu. iseäranis projekt, mis räägib eh, vananevast töötajaskonnast, puudutab ka sotsiaalpoliitikat laiemalt. sest see mõjutab ka töötervishoiu valdkond, aga meie peamine ülesanne loomulikult on töötervishoid, nii et et selles mõttes ma, ma võin öelda, et jah, me, me tegeleme sotsiaalsete õigustega, sest me püüdleme parema töötervishoiu poole. ohutumate ja paremini tervist tagavate töökohtade poole. loodan, et mul õnnestus vastata kõigile küsimustele äh, paistab, et te vastasite tõesti neile kõigile, küsimusi tuleb loomulikult veel, aga ilmselt mitte täna. ning äh, hääletame osa ja teistes küsimustes või tegelikult vähemalt arutame neid, neid muudatusi EU, EU osa, Eurofondi ja CDFOP-i määrustes homme. ent nüüd täname teid tulemast, aitäh! meil on väga hea meel neid küsimusi arutada, sellepärast et see on meie komisjoni väärtuste tuum. meil oli väga hea meel, et te tulite. ja loodame, et kohtume peagi taas. olles seda öelnud, lõpetan ma meie koosoleku, aga pidage meeles, kell üheksa hommikul tuleb meil hääletamine, et palun kõigil kohal olla. aitäh ning tänan kõiki täna osalemast!